lõppenud, ei lõppe see nende otsustega, mida me langetame siin. ei eh, päädi see allkirjade andmisega sugugi. suur tänu, proua Ekk, teile. sellega on see arutelu siis nüüd lõppenud. hääletame homme. järgmine päevakorrapunkt nüüd kohe kiirelt. siin tuletaksin meile, teile meelde, kallid kolleegid, et eh, me peame täna lõpetama keskööl, jah südaööst, siis äh, lahkuvad äh, meie tõlgid ja asi läheb keeruliseks, kui me üle selle aja läheme, sellepärast et äh, see pa-, seab sassi kõik tõlkeprogrammid, nii et palun arvestage sellega, olge mõistlikud öö, oma kõneaega kasutades, mis ma tahan siis öelda, pidage sellest kinni kõneajast. järgmisena härra Coelho raport, Coelho raport eh, Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni akii sätete kohaldamise kohta Bulgaarias ja Rumeenias. kõigepealt annaksingi siis sõna meie raportöörile, härra Coelhole, teil on neli minutit, palun. suur tänu, härra president proua volinik Malmström, lugupeetud kolleegid. sooviksin rääkida neljast punktist. kõigepealt ähm, hindamismenetlus. kahe tuhande seitsmendal aastal otsustati, et äh, Bulgaaria äh,, Rumeenia ähm, äh, saavad liituda äh, Schengeni äh, ruumiga, sellest ajast peale on nad teinud ka ettevalmistusi selle ruumiga liitumiseks ning ähm, hindamismenetlus äh, vaatas üle, kas ähm, äh, ähm, AKI on üle võetud nendes riikides, äh, kas õhu, maismaa ja mere piirid, piiridel kaitse jaoks on vastavad õigusaktid rakendatud. samuti tuleb kontrollida, kas liikmesriigid on võimelised andmekaitse kõik tingimused ka äh, rakendama. saadud tulemused on eeltingimusteks äh, liitumiseks äh, Schengeni infosüsteemiga ja see on ka eelduseks riikidevaheliseks andmete vahetuseks. samuti tuleb läbi viia pistelisi kontrolle nii Bulgaarias kui Rumeenias Euroopa Parlament ähm, parlamendile on saadetud ka resolutsiooni eelnõu, kuid ei ole saadetud hindamisdokumente, äh, seetõttu Euroopa Parlament äh, soovib saada äh, kõiki dokumente, mis on seotud ähm, selle hindamisega, et oma otsust langetada. ma tänan ka Rumeenia suursaadikut, sellepärast et tema tagas ähm, lahenduse leidmise ja me saime selle infoblokaadi ületatud. meile esitati erinevad dokumendid ning eemaldati ka märgis äh, äh, limiteeritud äh, avalikustamiseks. nõukogu ja parlament peavad võimalikult kiiresti mm, kokkuleppele jõudma konfidentsiaalsete dokumentide edastamise osas. nüüd Bulgaaria osas siin leiti mõningaid puudujääke, eriti mis puudutab Euroopa Nõukogu soovitust number kaheksakümmend seitse viisteist, peale selle on mõningaid äh, raskusi ka isikuandmete ähm, äh, vahetamise osas. Bulgaaria on tegelenud nende ähm, probleemidega ning äh, nüüd on leitud, et Bulgaaria on täitnud kõik tingimused. Rumeenia puhul oli probleeme kahe seadusega, mis reguleerivad sisiga seoses isikuandmete töötlemist ja mis puudutavad ka andmekaitset. ja samuti, mis puudutab andmete võrdlemist. see viis aga selleni, et Rumeenia Äh, on tegelenud probleemidega ja saab ka äh, nüüd isikuandmete äh, kaitse valdkonnas hästi hakkama, seega me võime tõesti anda rohelise tule edasistele protsessidele. nüüd, mis puudutab Schengeni aki ülevaatamist, tuleb viia sisse Euroopa hindamismehhanism ning see peab tulem-, selle tulemuseks peab olema ka äh, läbipaistev äh, protsess. Euroopa äh, Komisjon peab oma algatusõigust võimalikult kiiresti kasutama, sellepärast et Rumeenia ja Bulgaaria peaksid liituma Schengeni ruumiga juba oktoobris. suur tänu ja nüüd saab sõna proua volinik Palmström. Thank you, Mr President Uh, härra president, uh, härra Coelho, daamid ja härrad, olen täiesti kindel, et uh, Rumeenia, Bulgaaria teevad kõik endast oleneva, et jõuda õigeks tähtajaks märtsis kaks tuhat üksteist piirikontrolli kaotamiseni ja täielikult toetame mõlemat riiki selleks, et, et, et nad edukalt Schengeni hindamist läbi saaksid. nõukogu aga peab läbi viima selle Schengeni hindamise ja selle hindamise alusel otsustab nõukogu, kas äh, sisepiirikontrollid kaotatakse või mitte. Need hindamised käivad, nii et on liiga vara äh, hinnata ettevalmistuste hetkeolukorda, aga esimesed sammud on olnud edukad äh, positiivselt on hinnatud andmekaitset, mis võimaldab Bulgaarial ja Rumeenial saada nüüd ligipääsu Schengeni infosüsteemi. Euroopa Parlament ja härra Coelho teevad ettepaneku, et Bulgaaria ja Rumeenia peaksid informeerima nõukogu ja parlamenti äh, jätkusoovitustest ja on praktika, et hetkel Schengeni hindamise puhul, et liikmesriigid raporteerivad nõukogule äh, nendest meetmetest, et soovitustega äh, vastuolus ol-, vast-, vast-, hakkama saada ja hetke seadusandluse alusel peab nõukogu parlamenti siis vastavalt informeerima ja selles kontekstis eh, tahaksin äh, puudutada teie ettepanekut ja ütelda, et äh, sügisel pakume välja uue hindamismehhanismi pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja ma arvan, et nii liikmesriigid kui parlament peaksid olema siia mehhanismi kaasatud. liikmesriigid loomulikult peaksid olema kaasatud selleks, et säilitada vastastikust usaldust nende võimete suhtes äh, äh, olla vastavus kõigi meetmetega, et sisepiirid kaotada saaks, eriti mis puudutab viisa ja politsei koostööd. Euroopa Parlamenti peaks täielikult äh, informeerima nende hindamiste tulemustest ja selle uue mehhanismiga tahab komisjon parandada hetke miinused, millele raportöör viitas hetkel tegelikult pärast hindamist mingit jätkumeetmeid ei ole ja soovitusi alati ei rakendata. Euroopa Parlamendi toetus eh, eh, siin protsessis on äärmiselt teretulnud. aitäh, härra president! Eh, suur tänu ja ma kavatsen saadikud ka ülejäänud arutelul neilt võtta ära mikrofoni, kui nad kümme sekundit ületavad oma kõneaega kümme sekundit ja kõigepealt sõna proua Nedeltševa Rahvapartei nimel. Äh, suur tänu, härra president, proua volinik, äh, õnnitlused härra Coelhole, te olete väga hea raporti koostanud, positiivsed tulemused andmekaitse vallas äh, tagavad selle, et me saame nüüd paika kuupäeva, mil Schengeni, Schengen laieneb Bulgaariasse. Bulgaaria liitumine Euroopa Liiduga tekitas suurt entusiasmi kõikide bulgaarlaste seas ja ka Schengeniga liitumine samamoodi, see aitab äh, kaotada piirikontrollid ja see on kindlasti edu, mille taga on Bulgaaria valitsuse, tänase Bulgaaria valitsuse saavutused, nemad andsid endast parima selleks, et äh, minevikus äh, tekitatud mahajäämine järgi võtta. tegemist ei ole mitte ainult inimeste vaba liikumisega Schengeni puhul, vaid ka tollialase äh, koostöö suurenemine äh, inimestega ja kaupadega salakaubitsemine ja nii edasi, kõik puudutavad seda. Schengeniga liitumine on bulgaarlaste unelm. Äh, nad tahavad täiesti integreeruda Euroopa tuleb täiesti arvestada esitatud soovitustega, need järelmeetmed, järelkontroll peaks garanteerima seda, et konstruktiivne dialoog jätkub. see on garantiiks ka sellele, et äh, Bulgaaria ja Rumeenia kohtlevad põhiõigusi äh, nii, nagu neid tuleb kohaldada. kaheks minutiks saab sõna härra Ensiu, kes sotsialiste esindab. Äh, suur tänu härra president, kallid kolleegid, proua volinik, eile tähistasime me kahekümne viiendat äh, ennenägematut äh, Schengeni aastapäeva, nimelt äh, piirideta Euroopa ja proua Volling ütles, et Schengen on üks kõige olulisemaid sümboleid ühisest Euroopas, mis, see on asi, mis tõesti inimeste igapäevaelu teeb lihtsamaks ja mõjutab ja äh, proua Volling ütles, et Schengen on olnud väga edukas Euroopa Liidu programm viimase kolmekümne aasta jooksul, nii et Schengen, palju õnne sünnipäevaks teile, palju õnne vabadusele ja äh, väga oluline on, et kontrollid, piirikontrollid siis kaovad ka nendes riikides, kus need on täna veel alles. see sündmus on oluline ning Bulgaaria ja Rumeenia tõesti on valmis äh, tõendama seda, et nad suudavad liituda Schengeni süsteemiga. sellest äh, tuleb äh, kindlasti tulu nii Bulgaaria kodanikele, aga ka kõikidele Euroopa Liidu kodanikele, nimelt kujuneb tõeline piirideta Euroopa välja, äh, majanduslik ja sotsiaalne Euroopa. mõistagi need kaks liikmesriiki peavad austama teekaarti, mille komisjon on paika pannud ja väga kena on see, et parlament on oma rolli äh, õiguste tagajana rakendanud, äh, läbipaistev koostöö Euroopa Liidu institutsioonide vahel, seda me oleme siin näinud ja see on toonud väga konkreetseid kiireid äh, tulemusi, mis on kõikide huvides. kuid äh, ärgem unustagem, et Euroopa Liit ei pea Eh, mõtlemagi mitte millelegi muule kui teenija, kui sellele, et tuleb teenida kodanikke ja mm, liikumisvabadus kindlasti on üks äh, asi, mis selleni viib. võrdsus tuleb tagada kodanike vahel eh, ning äh, liikumisvabadus kõigile Euroopas. võetakse mikrofon kõnelejalt. suur tänu, liberaalide nimel saab järgmisena sõna proua Kriis Pekk härra president, proua volinik, härra raportöör, paar päeva tagasi koos president Buzeki ja Barrosoga tähistasime Schengeni lepingu aastapäeva. täna õhtul suhteliselt hilja räägime siis konkreetsest Schengeni ühest aspektist, nimelt nõukogu otsus, mis on arutelul ja nüüd peame siis rääkima koostööst ja tegevusest juba konkreetsemalt Äh, oluline eeltingimus on siin see, et piirikontrollid kaovad. kui omakorda selle eeltingimus on see, et Bulgaaria ja Rumeenia täidavad äh, piisavalt äh, seatud, seatud kriteeriume, tagavad andmekaitse ja kui see on tagatud, siis mõlemad riigid saavad liituda Schengeniga toob äh, see kindlasti rõõmu tervele mandrile ja ma olen veendunud, et me suudame niimoodi vastu seista raskustele, mis tekivad ebaseadusliku immigratsiooniga, kuritegevusega ja kõikide teiste hädadega. võetakse mikrofon. suur tänu, üheks minutiks äh, saab äh, Roheliste nimel sõna proua Ždanoka härra president, kallid kolleegid, austatud äh, proua volinik, kuivõrd SIS on Schengeni ala lahutamatu osa, on täna kaalumisel olev asi väga oluline. mina olen ise ka pärit ühest liikmesriigist, mul on veel väga hästi meeles, kuidas Läti eh, tahtis eh, Schengeni alaga liituda ja selles seoses tervitan eh, väga soojalt Bulgaaria ja Rumeenia liitumist samas, aga tuletaksin teile meelde, et äh, nendes riikides on äh, natuke teatavaid puudujääke. me toetame raportööri seisukohta selles osas, et tuleb äh, jätkutööd teha teisisõnu, parlamenti tuleb teavitada selles, selles osas, kuidas probleemid on lahendatud, tuleb arvestada meie seisukohtadega andmekaitse osas. tahaksin loota ka seda, et et äh, siis äh, ühe äh, One for All'iga liitumine ei jää selle taha, et lihtsalt ei ole enam kohti. ja olen nõus ka raportööriga uue Schengeni mehhanismi järelevalvemeetme osas parlamendil peab olema õigus demokraatlikuks järelevalveks ja tervitan soojalt volinik Wallström, Malmströmi sõnu, et sellest ka nii, et see nii ka kujuneb, aitäh. suur tänu, ütleb härra president ilmselt ilma mikrofonita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 kas võiksite uuesti alustada? no me vabandame, alustagem uuesti. jah. aitäh, ütleb härra Tšobro. Rumeenia ja Bulgaaria on äh, juba kahe tuhande seitsmendal aastal võtnud Schengeni ja Kiikomiteeri vastu ja täna meil on suur heameel rääkida Euroopa äh, nõukogu otsusest äh, kaks Euroopa Liidu noorimat liikmesriiki äh, on nüüd siis heaks kiidetud ka selles valdkonnas, see on üks viimane samm äh, selleks, et eemaldada piirikontrollid Bulgaarias ja Rumeenias. mõlemad liikmesriigid on saanud positiivse vastuse, et kas piirikontrolli võiks tühistada ja veel järelejäänud puudujäägid elimineeritakse kiiresti kui kõik läheb nii, nagu on ette nähtud, siis äh, Bulgaaria ja Rumeenia saavad liituda ka siis kahega juba enne oktoobrit kaks tuhat kümme, vastavalt äh, siis teekaardile. tänu sellele on võimalik kindlasti Schengeni ala avada kahele uuele liikmesriigile ja arvestades siis nende kodanike huvidega. härra president räägib jällegi ilma mikrofonita sõna äh, on konservatiivide EFT fraktsiooni nimel härra Paftonile, suur tänu, härra president. Schengeniga kaubitseti äh, selleks, et võita inimeste vaba liikumine ja lubati, et liikmesriigid tagavad turvalisuse enda äh, territooriumil, kuigi Ühendkuningriik ei ole Schengeni acquis osa, mõjuvad meile mõned Schengeni andmebaaside süsteemi osad kuritegevuse vastases võitluses. Schengeni acquis üldiselt annab laiema platvormi ka rahvusvahelisele kuritegevusele ja annab liikumisruumi kurjategijatele. Bulgaaria ja Rumeenia liitumisel peab olema kõige olulisem küsimus see, et kas need liikmesriigid suudavad praegu tagada järelevalve, piisava järelevalve oma riigi sees selleks, et tagada tõesti siis vaba liikumine üle terve mandri. on oldud tugevalt vastu Schengeni informatsioonisüsteemi teisele põlvkonnale, eriti arvestades tulu-kulude tasakaalu. Ühendkuningriik äh, viib läbi sõltumatud äh, piirikontrollid ja see ei ole pidurdanud reisimist, me peame toetama samas aga infokogumissüsteeme rahaliselt nendes riikides, kes tahavad Schengenisse jõuda, selleks et äh, Äh, maandada äh, kurja, äh, kurjategijate vaba liikumisega tekitavaid kahjusid. Schengen on viinud inimeste liikumise suurenemisele, aga ka kuritegevuse suurenemisele liikmesriikidel lasub aga väga oluline kohustus äh, vastavalt standarditele piirikontroll tagada. Schengeni informatsioonisüsteemi laienemine aga suurendab korruptsiooni võimalusi ning äh, annab kurjategijatele märksa suurema liitumisruumi äh, ja võimaluse võrgustikke luua liikmesriikide suurenemine, liikmesriikide rolli suurenemine tähendab aga ka Schengeni süsteemi pädevuse laiendamist, eriti SIS kahe eel näiteks küsimus, äh, kui palju äh, salvestatakse biomeetrilisi andmeid, kuid on ka neid, kes kardavad seda, et ähm, seda süsteemi kasutatakse ära selleks, et äh, järelevalvet korraldada teatud poliitilisi vaateid kandvate inimeste osas Äh, Akiga liitub järjest rohkem inimesi ja see risk ainult suure, äh, riike ja see risk ainult suureneb, umbes viissada tuhat arvutit äh, omab praegu juurdepääsu Schengeni informatsioonisüsteemile. me ei tea sugugi, kui palju nendest süsteemidest on vaba igasugusest laimvarast, paljudest nendest arvutistest on, on ohus, mida laiem süsteem, seda rohkem on andmeid, mida käidelda ja seda rohkem on kurjategijaid, kes üritavad süsteemi sisse murda. liikmesriigid peavad üles näitama, et neil on väga kaugele arendatud turvalisuse meetmed paigas ja isegi nende puhul ei saa loomulikult äh, väita, et ei riku keegi seda süsteemi. suur tänu. suur tänu ja sellega nüüd kõnelejate nimekiri lõppenud ja nüüd me jõuame vaba mikrofoni vooru juurde. viis kõnesoovijat on mul nimekirjas, kõigepealt proua Antonescu üheks minutiks. suur tänu, härra president. sooviksin härra raportööri Koljat tänada selle viisi eest, kuidas ta on selle teemaga tegelenud ning ma tänaksin teda ka kogu tehtud töö eest. ma toetan kõike, mida ta ütles, mitte ainult, mis puudutab hindamist andmekaitse osas, vaid ka teisi valdkondi, mida tuleb veel hinnata. tagada tuleb see, et Euroopa Parlamendi liikmetel on juurdepääs vajalikule dokumentatsioonile selleks, et me saame siin korralikult otsuseid langetada, ainult sellisel juhul me saame korralikult äh, oma otsuseid langetada, suur tänu. ja nüüd äh, kolleeg Francesco. proua Francesco. suur tänu. suur tänu, härra president kõigepealt ma sooviksin õnnitleda härra Koeljot selle väga olulise äh, raporti puhul, mis on oluline Bulgaariale ja Rumeeniale. Rumeenias on vastu võetud just üks seadus, mis puudutab äh, isiku andmete kaitset ja see on äärmiselt oluline edusamm meie riigi jaoks, sellepärast et me soovime liituda Schengeni ruumiga võimalikult peatselt vastav ministeerium on viimasel ajal ka väga palju edusamme saavutanud. me saame kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ka täpsemaid andmeid meetmete kohta, mis on praegu võetud. eriti, mis puudutab eh, erinevaid andmekaitsesüsteeme. me tugevdame ka oma koostööd Frontexiga, aga ka teiste organitega, mis tegelevad piirikaitsega suur tänu, proua Basescu ja nüüd äh, härra Loran, härra Luhan. suur tänu, härra president. kõigepealt sooviksin äh, õnnitleda härra raportööri, härra Koelja, te olete tõesti ära teinud suurepärast äh, töö Bulgaaria ja Rumeenia jaoks. sooviksin teie tähelepanu pöörata sellele faktile, et Rumeenia on olnud tõesti väga heaks äh, eeskujuks ähm, võetud meetmete osas nii Rumeenia kui ka Bulgaaria täidavad äh, vajalikud tingimused Schengeni ruumiga liitumisega, liitumiseks. seetõttu ma leian, et Euroopa Komisjon peaks samuti toetama mõlemat riiki, et äh, need riigid saaksid ka järgnevad hindamisprotsessid positiivselt lõpetada ja et nad saaksid äh, ühise ruumiga kiiremini äh, liituda, sellepärast et äh, siin on kõige olulisem ju meie kodaniku vaba liikumine. ja nüüd järgmine kõneleja. Äh, kindlasti me saame suurt kasu SES e süsteemist, see tagab inimeste vaba liikumise ja ka toodete-teenuste vaba liikumise, see on üks suurimaid edusamme Euroopa Liidus kuid äh, selleks on oluline ka äh, tehniline äh, infrastruktuur, et kõiki neid protsesse ähm, jälgida ja hinnata. me teame, et Schengeni ruumiga liitumiseks on vaja täita kõik eeltingimused ja standarditest tuleb kinni pidada. ja viimaseks kõneleks sellepärast härra president, ma sooviksin tänada härra Kõllet, kes on tõesti suurepäraseks Schengeni valdkonna eksperdiks, ta on teinud ära väga suure töö, mul on hea meel, et hindamisgrupp on jõudnud Bulgaaria ja Rumeenia osas ähm, positiivse otsuseni, mõlemad riigid on teinud kõik selleks, et olemasolevaid, veel olemasolevaid puudujääke kõrvaldada Äh, piiride kaotamine on äärmiselt oluline ja oluline on ka see, et me e-, jätkaksime ka siis kahe väljaarendamist ja biomeetriliste andmete osas edasitöötamist. mina sooviksin Bulgaaria ja Rumeenia sõpradele soovida sama, mida ähm, ka me äh, Tšehhi Vabariigis oleme äh, kogenud. tegu, piiride kadumisel on tegu äh, ajaloolise peatükiga ja ma usun, et mõlemad riigid täidavad kõik vajalikud tingimused ja soovin komisjonile kõike head tema töös. suur tänu. ja nüüd saab sõna kolleeg Mal- äh,, volinik Malmström um,. Ladies and gentlemen. aitäh, härra president, daamid ja härrad, mul ei ole eriti palju siin lisada, sest tundub, et siin on täielik konsensus. olen nõus kõigi nendega, kes ütlesid, et jah, tõesti öö, äh, täna, sel nädalal oli põhjust tähistada ja Schengeni piirkond on selline saavutus Euroopas, mille üle me saame olla uhked, sest et see äh, näitab, et inimesed Euroopas saavad vabalt liikuda ilma piirideta. ja ma loodan, et äh, Schengeni piirkond varsti kasvab kahe liikme osas äh, ja vahepeal on ligipääs Schengeni infosüsteemi esimene oluline samm. tuleb veel teha mõningast tööd nende riikidega, viisa ja politsei koostöö organiseeritud kuritegevuse vastuväitlus ja nii edasi. loomulikult eh, eh, teostame tihedat seiret, mina ilmselt ise lähen mõlemasse riiki aasta lõpuks, et näidata oma toetust nendele ja vaadata, milline on saavutatud progress ja olen väga tänulik nendele riikidele selle progressi eest, mida nad on hetkel saavutamas. usaldus, nagu te ütlesite, on äärmiselt oluline selleks, et teised liikmesriigid saaksid näha, et on olemas konkreetsed tulemused, näidata, et sellel lool on õnnelik lõpp ja selles mõttes saame me suurendada ka süsteemi läbipaistvust ja seda, kuidas Euroopa Parlament on kaasatud ka sellesse, kuidas hinnatakse ja rakendatakse. ja see on oluline samm, loodetavasti koos saame selle uue hindamismehhanismiga tööd teha. ja ise tahaksin tänada härra Coelhot tema poolt tehtava töö eest, mida ta on teinud nende kahe riigiga ja ootan kindlasti edasist koostööd teiega. aitäh, proua volinik! lõpetame debati nüüd andes sõna raportöörile Koiljole, kes saab nüüd kaks minutit kõneaega. aitäh, härra president, neli punkti lõpetuseks. esiteks tahaksin tänada kolleege nende lahkete sõnade eest, tahaksin tänada ka variraportööre nende koostöö eest, teiseks on tõesti olemas lai konsensus siin küsimuses, see on jah nendele algatustele, aga samas peame ka nõudma, et Euroopa Parlamenti informeeritakse ja et kuue kuu pärast te tulete siia tagasi, et rääkida meile nendest soovitustest, mida ei ole veel täielikult rakendatud. kolmandaks, meenutaksin teile, et tegemist on ainult esimese sammuga ja on vaja teha veel järgnevaid samme. nagu proua volinik on ka väga õigesti öelnud. ja neljandaks ehk viimaseks sooviksin õnnitleda volinik Malmströmi nende garantiide eest, mida ta on meile andnud, et et äh, sügisel esitab ta seadusandliku algatuse hindamissüsteemi koha pealt. Neid kahte riiki hinnatakse ainult nõukogu poolt. tahame korralikku Euroopa hindamissüsteemi, äh, millele volinik ka viitas, peame kaasama kõik institutsioonid ehk siis ka komisjoni äh, ning Euroopa Parlamendi, aga meil on vaja sellist Euroopa hindamissüsteemi, mis ei põhineks ainult topeltstandarditel me ei saa nõuda äh, väljaspool olevaid riike, kes soovivad Schengeniga liituda, et äh, neid hinnatakse rangemate kriteeriumide järgi kui need, mis kehtivad riikidele, kes on juba Schengenis sees. Äh, kõik, kes on süsteemis sees või tahavad sellega liituda ta, peavad näitama, et nad väga rangelt hoiavad kinni Schengeni akiist, toimuvad väga ranged kontrollid välispiiridel ainult siis saame me äh, garanteerida selle süsteemi turvalisust oma kodanikele, garanteerida seda, et inimesed saaksid vabalt riiki liikuda. aitäh ja aitäh suurepärase töö eest. Äh, sellega oleme selle debati lõpule jõudnud, hääletamine leiab homme aset. nüüd